Vayan ocupando sus asientos. austatud daamid ja härrad, palun võtke istet ning äh, võtke välja ka oma elektroonilise hääletuse kaardid. mul on täna suur au äh, tervitada siin ametlikku delegatsiooni, kuhu kuuluvad äh, usujuhid, äh, põhiliselt äh, siis Lähis-Ida äh, kristlaste ühenduse usujuhid Iraagist ja Liibanonist. tere tulemast teile! Somos conscientes de la difícil situación me oleme kursis selle raske olukorraga, mis valitseb teie piirkonnas äh, paljude äh, usukogukondade puhul, ka kristlaste puhul, seega toetame, väljendame teile oma toetust